ja me oleme nõukogult saanud kaks seisukohta esimeselt lugemiselt. esimene puudutab määrust rahaülekannete kohta edastavate andmete kohta ja teine direktiivi, mis on, peab tõkestama finantssüsteemi ärakasutamise rahapesu ja terrorismi finantseerimiseks. ja nüüd on kolm kuud aega parlamendil oma seisukoht välja öelda ja see hakkab see aeg lugema homsest, esimesest maist kaks tuhat viisteist ja nüüd järgmine on meil erakorraline arutelu, mis puudutab surmanuhtlust Indoneesias. ma